Taani ei soovi euroga liituda, meie tahame ise otsustada, milline on meie majanduspoliitika. see on Taani valijate jaoks väga tähti ja Frankfurdi pankuritel ei tohiks olla siin midagi kaasa öelda. ja järgmine istung algab seitsmendal aprillil, kolmapäeval kell neliteist kolmkümmend ning tegu on eriistungiga, et üle vaadata Euroopa Liidu Nõukogu tippkohtumise tulemused ja istung on lõppenud. helppo.